kolleegid, tere päevast! meil on täna siin erinevate üle-euroopaliste transpordivõrkude projektide raportöörid. kolm nendest on täna siin. härra Palas, härra Telitška ja härra Brinkhorst. ning igaüks neist saab sõna umbes kümneks minutiks ja siis me saame esitada meile küsimusi. homme hommikul tulevad siia ülejäänud koordinaatorid. Äh, härra Koks, proua Pais, äh, härra De Oliveri, Oliveira, härra Savari, härra Vink ja härra Setši. ja siis on meil ka kohal komisjoni asepresident härra Kallas nii et, et äh, Äh, jätame tema siis magustoiduks kõige lõppu. niisiis äh, läheme prioriteetsete projektide juurde, prioriteetne projekt seitseteist, mis käsitleb ähm, äh, raudteetelge Pariis äh,, Pariis, Strasbourg, Stuttgart, Vien ja Brat-, Viin ja Bratislava. niisiis, härra Palas, teil on sõna. aitäh, esimees, daamid ja härrad. kui me anname Euroopa Parlamendile aru, oma tegevuses koordinaatoritena, siis võib-olla kõige kasulikum oleks mõõta seda lisandväärtust, mida me oleme suutnud anda liikmesriikide jõupingutustele. Äh, prioriteetprojekt seitseteist äh, on osaks äh, siis Euroopa Liidu transpordi põhivõrgust tegemist on siis äh, väga olulise võrguga Euroopa siseturu konkurentsivõime seisukohalt. Äh, meie lisandväärtus koosneb väga paljudest asjadest ja üks kahtlemata tähendab riigipiiridest kaugemale minekut, liikmesriikide ühendamist, sest et äh, see on midagi sellist, ilma milleta ükski liikmesriik ei suuda konkureerivat struktuuri luua väga tihti on raske veenda äh, naaberriike ühtedele ja samadele seisukohtadele jõudma, näiteks äh, seda me peame tegema piiriüles, piiriületuskohtades ja siin me saamegi anda siis oma äh, abi. ja teiseks lisandväärtuse aspektiks on siis raudteest kaugemale minek, erinevate transpordiliikide ühendamine Äh, tänapäeval on väga oluline raudteetranspordi ühendamine lennutranspordiga, maanteetranspordiga, samuti siseveeteedega. see on konkurentsivõime oluline aspekt ning aitab tõhustada reisijate ja kaubavedusid. Äh, kolmandaks oluliseks elemendiks on ka raudteede omavaheline ühendamine, seda on võib-olla äh, kergem teha ja, ja see, selline tegevus tundub ka väga loogiline ning äh, samuti äh, peame me tagama järjepidevuse äh, olukorras, kus liikmesriikides valitsused vahelduvad, võib-olla isegi ühe sama valitsuse sees võib juhtuda niimoodi, et transpordiminister vahetatakse välja näiteks. niimoodi on juhtunud ühes selles riigis, mis jääb minu vastutuses alas olevas, olevasse piirkonda ning Äh, kuna ma võin tuua selle siin väga pika nimekirja ministritest, äh, kes äh, on vahetunud nendes liikmesriikides siis, mida minu kureeritav projekt läbib ja iga ministri puhul me olime, pidime jällegi otsast peale algama, alustama. ma võin teile teatada, et liikmesriigid on valmis Äh, pilootprojekti seitseteist ellu rakendama. liikmesriikides ei ole kahtlust selles osas, et see äh, ida-lääne suunaline raudtee on äärmiselt vajalik äh, peaaegu nelikümmend kolm protsenti kogu sellest trassist on juba valmis ning ning neljakümne nelja protsendi osas siis tööd jätkuvad loomulikult liikmesriigid on teadlikud äh, nendest kohustustest, mis kaasnevad suurte äh, piiriüleste transpordi ähm, trassidega, nemad, nad teavad, et nad ei vastuta ainult oma riigi territooriumile jääva lõigu eest. ma võin siinkohal rõhutada, Äh, Austria panust äh, selle liini, selle trassi rajamisse ja samuti ka Prantsusmaa panust. nüüd äh, lühidalt ülevaade riigiti. Prantsusmaal on meil siis kiire rong Pariisist Potoncurini, kiire rongiühendus valmis ning ülejäänuga me alustame siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning see lõik peaks valmima siis aastast kaks tuhat kuusteist. nii et, et äh, tegemist on suhteliselt lähedase kuupäevaga sellise ja kui äh, see lõik valmis saab, siis on äh, Prants-, Prantsusmaa osa sellest raudteest valmis. Austrias on Sankt Pölteni raudteejaam Äh, alustanud tegevust septembris kaks tuhat kümme ning uus märgijaam äh, peaks äh, käiku antama siis ka paari, üsna peatselt ning Viinis on samuti olulisi edusamme tehtud. uue raudteejaama ehitus peaks lõpule jõudma aasta jooksul kaheksas detsember on, äh, kaks tuhat kaksteist on siis seatud esialgseks valmimiskuupäevaks. nüüd, äh, kui me räägime Saksamaast, siis äh, siin on heaks uudiseks see, et, et keelisild, mis avati aasta tagasi, detsembris kaks tuhat kümme, on võimaldanud siis meil kasutada ehitada sinna kaherööpmelise raudtee ning rongide kiirust oluliselt suurendada nüüd, mis puudutab kuuekümne ühe kilomeetrist lõigu Habsburgi ja Müncheni vahel, siis selle aasta juunis äh, see valmis, äh, sinna on invest-, läinud siis kolmteist aastat tööd ja kuussada kakskümmend miljonit eurot ja see lõik äh, siis alustas tegevust septembris kaks tuhat üksteist nüüd äh, Augsburgis äh, on töö samuti alanud selleks, et äh, ühendada siis raudteetransporti ja, ja linnatransporti. see on väga oluline ja see projekt peaks kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks lõpule jõudma. on ka mõningaid viivitusi, näiteks Saksamaal just piiriülesed ühendused Prantsusmaa ja Austriaga ja eriti on probleeme Keeli ja Applewire'i äh, osaga, kus siis äh, ehitustööd on seiskunud äh, pärast seda, kui uus sild kasutusele võeti. kahjuks on Rastati tunnel, seal ei ole ka ehitus veel alanud. töö peaks jätkuma ka Müncheni ja Salzburgi vahel ning üks kõige keerulisemaid teemasid, mis seondub selle eh, trassiga, on Stuttgardi vearaudteejaam. ning kõik need projektid, mis selle raudteejaamaga on seotud, on samuti kaalul. referendum peaks eh, siis eh, Stuttgartis aset leidma paari päeva pärast, kahekümne seitsmendal novembril Äh, ning kui me saame referendumi tulemuse teada, siis selgub ka, millised on poliitilised sammud ja milliseid tehnilisi samme me saame nende poliitiliste sammude baasil astuda. Äh, see äh, raudteejaam on väga oluline, sellepärast viimane, viimane raudteelõik on samuti väga oluline, see ühendab siis Viini ja Bratislavat. praegu on olukord selline, et äh, Slovakkias on võimul praegu ajutine valitsus ning äh, uued kõnelused on äh, alanud siis Bratislavas transpordiprojektide teemal ning uus liiklusmudel, mis siis hõlmab ka seda Viini-Bratislava lõiku, peaks välja töötamata siis aastaks kaks tuhat kaksteist ning meie mandaadi juures väga oluline on loomulikult lennujaamade ja, ja raudteede ühendamine ning Bratislava lennujaama puhul on see eriti oluline, sellepärast et ilma ühenduseta see lennujaam lihtsalt ei suuda toimida nii tõhusalt kui siis, kui ta on ülejäänud keskustega ühendatud. ning lõppu, lõpuks ka natukene erinevate transpordiliikide ühendamisest väga palju on lennujaamasid ja ka sadamaid, mis jäävad selle raudteetrassi äh, lähedale ning me ühitame, üritame neid siis raudteega ühendada. reisijate vedude osas tahame kasutada uusi ja innovatiivseid mudeleid, nagu näiteks ärukas ähm, piletite süsteem mõnedes liikmesriikides ja ka mõningates ähm, äh, väljaspoole Euroopa Liitu jäävad äh, riik, äh, riike on olemas siis selline piletimüügisüsteem, mis võimaldab osta pileti korraga rongile ja ka teistele transpordiliikidele ning ma arvan, et parlamendisaadikuid huvitab eriti juurdepääs Strasbourgile, sellepärast et näiteks lennu ja raudteeühenduse kombineerimine Äh, hõlbu, parandaks kindlasti juurdepääsu Strasbourgile. järgmisel nädalal Antwerp, Antwerpenis äh, toimuvad tava, äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude teemalised päevad ning üks seminaridest on just pühendatud siis raudteejaamade ja lennujaamade ühendamisele ootan äh, äh, seda, äh, neid päevi suure huviga, sest et Euroopa Komisjon on tõesti teinud väga suurt tööd selleks, et tuua siis kokku lennujaamade, raudteeettevõtete esindajad tegemist on tõesti riigiülese küsimusega, sellepärast et eh, selline integreeritud piletisüsteemi sisseviimine nõuab väga palju rahvusvahelisi kokkuleppeid eh, üle kogu Euroopa ja võib-olla isegi eh, väljaspool Euroopat tuleb neid kokkuleppeid sõlmida aga kõige, kõige selle eesmärk on siiski reisijate elu mugavamaks teha, nii et, et nad saaksid kiiresti siis lennukilt rongile ümber istuda või vastupidi komisjoni ettepanek äh, uute üle-euroopaliste transpordivõrgustike suuniste osas on väga oluliseks osaks äh, põhivõrgustiku äh, arendamisel ning arvestades siis hetkes, asjade hetkeseisu, siis suurem osa prioriteetprojektist seitseteist Äh, jõuab lõpule enne aastat kaks tuhat kakskümmend, aitäh! aitäh teile, härra Palas! siiamaani on kolm inimest sõna soovinud, härra Ferber, härra Kramer ja härra Põrke. ja nüüd proua Lichtenberger ka. nii et, et härra Ferber Rahvaparteist kõigepealt. suur tänu, härra esimees, kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada härra Palašit ta on üks nende võrgustike koordinaatoritest. suur tänu selle kõikehõlmava ettekande eest. nüüd, kui vaadata seda, mida, millega komisjon on välja tulnud, eriti mis puudutab üle-euroopaliste võrgustike protseduurireegleid, siis tekib mul küsimus e, siis e, kui Baarden Baden-Württembergi referendum ei luba sinna raudteed ehitada, tuleks konstrueerida veel paralleelliin. ja see ei puuduta siis ainult enam raudteealaseid küsimusi, vaid ka piiriüleseid probleeme. praegusel hetkel ei saa sealsed rongid sõita üle saja kilomeetri tunnis ja nende rongide ees on kaks vedurit. loomulikult ei ole see kõige optimaalsem raudteede kasutamise viis. ja kui me nüüd Metsist, Saarbrückenist, Frankfurdist, Lintsi ja edasi Viini ehitame veel uue tee, siis Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg, München, see jääb nagu kõrvale. mina olen pärit Augsburgist, mul oli väga meeldiv kuulda, et te mainisite eraldi Augsburgi, aga mul tekib küsimusi jah, praeguse planeerimise kohta. tundub, et üks tee jääb lihtsalt siis kõrvale, mida teil on selle kohta öelda, suur tänu. aitäh, härra Ferber härra Ertuk sotsialistide nimel. aitäh! minagi tahaksin teid tänada, härra Poolas. Teie kirjeldus praegusest olukorrast antud transpordikoridoris oli muljetavaldav. Te ütlesite, et nelikümmend seitse protsenti on valmis ning neljakümmet nelja protsenti sellest trassist valmistatakse praegu ette. mul on mitmeid küsimusi, aga keskenduksin tähtsamatele aspektidele, eriti ähm, Strasbourg Appelweier sektsioon, te rääkisite keel Appelweierist. seal on kaks äh, raudteed, mis on juba elektrifitseeritud, aga milline on praegune olukord ning kuidas kavatsetakse edasi töötada, pidades silmas siis seda, mida peaks ette võtma liiduma valitsus ning mida saaksime meie teha selle töö toetamiseks, kui me üldse midagi tegema peaksime. mina olen ka Baierist pärit ja seetõttu huvitab see trassilõik mind väga. teine küsimus. teine lõik Münchenist Salzburgi. Te teate, et see on ääretult oluline koridor, sest see ühendab Münchenit sealse äh, kolmnurgaga ning uuringud ei ole veel lõpetatud, seda tuleb aga teha ennem, kui me saame edasi töötada. positiivne on siin aga see, et Mundofi lõiku juba pikendatakse detsembris kaks tuhat kümme hakati seal sellega töötama, aga siiski tuleb tunnistada, et seal lõigus just on kõige suuremad raudteeummikud nii inimeste kui kaupade transpordil Saksamaal. mida teil on selle kohta öelda? kuidas äh, lähevad teil edasi äh, arutelud Saksamaa transpordiministeeriumiga? Te mainisite ka Ras-, Radstati tunnelit. kaks prioriteetprojekti number seitse ning kakskümmend neli ühinevad seal ning eile teatas Saksamaa meedia, et see raudteetunnel ehitatakse ikkagi sinna. Saksamaa Raudteeamet avaldas ka oma arvamust selle kohta, mida teie arvate, mis seal täpselt toimuma saab? kas föderaalvalitsus eraldab äh, piisavalt rahasid selleks või mis seal võiks üldse juhtuda? suur tänu, härra Kraamer! suur aitäh teie ettekande eest. härra Ferberi poolt öeldu on väga huvitav. ma eeldan, et see on kõige uuem info, mis pärineb Transpordiministeeriumist. me teame küll hästi seda transpordiministrit, ta on, ta on isegi Baierist pärit. Te ütlete, et nelikümmend kolm protsenti on valmis sellest raudteest ning kõik on val-, valmis ka edasi tegutsema Saksamaa on kirjutanud alla mitmetele piiriülestele lepingutele, aga ainult kah-, kahest nendest lepingust peetakse kinni. ning võttes arvesse, et praegusel hetkel on Saksamaal igal pool rahast puudu ja meil on tarvis seitset miljardit, et lihtsalt sildasid renoveerida, siis milline, siis, siis võib-olla tõesti tuleks mõelda ka alternatiivide peale samas Nürnbergi ja Müncheni vaheline lõik on juba ju valmis. seega me peame mõtlema tõesti, kuidas edasi tegutseda. kas meie huvides on võimalikult kiiresti see lõik valmis saada, kui, kuigi teine pool seda ei tee, ja mida me ette võtame siis, kui meil lihtsalt raha ei ole? ning siis Stuttgardi keskjaama küsimus, Euroopa Liidust sinna raha üldse ei tule. sellest on ka korduvalt räägitud härra Ferber rääkis osast, mida varem ei, lõigust, mida varem ei kasutatud. ning nüüd seda kaubatranspordiks näiteks kasutada ei saa, me kulutame kolm miljardit eurot selleks, et ehitada uus lõik, mida ei saa kasutada kaubatranspordiks ma tean küll, te räägite alati väga tarku asju ja rumalusi mitte kunagi, aga minu kord on rääkida. igatahes, kuidas me peame edasi töötama? on siis meil raudteejaamadega probleem? sest raudteejaamad peavad vastama teatud standarditele, vastu on võetud Euroopa seadused, mida, millele on alla kirjutanud ka Saksamaa selle kohta. Stuttgardi jaam aga neid nõudeid ei täida. mida te sellest arvate ja kuidas see probleem lahendada tuleks? pidades silmas ka Stuttgardi kohaliku omavalitsuse hääletust, mis on tulemas. jah, ma tean, mul aega napib ja ma võtan pärast veel sõna, suur tänu. tuletan teile meelde, kolleegid, et isegi ükskõik, milliseid sõnavõtte te tahate teha, peate te pöörduma kõigepealt esimehe poole, isegi kui te kedagi solvata soovite. härra Birker suur aitäh ning suur tänu ka koordinaatorile ettekande eest, mul on kolm küsimust. esimene puudutab neid avatud punkte Baieri ja Austria vahel. Neid ei ole küll palju. Freilassingeni ja Salzburgi vahel näiteks tuleb üle jõe ehitada sild. Austria pool on juba astunud vajalikke samme infrastruktuuri ehitamiseks, aga silda ennast veel ei, ei ole ehitatud. miks ning millal võiks see ehitustöö alata? ja, ja millal see sild võiks valmis saada? siis on küsimusi ka ühendustega lennujaama on oodata huvitavaid arenguid ka Donau ja Aadria ühendusega pärast Bratislavat. aga teie aruandest võib lugeda, et aset leiavad arvatavasti ka uued arutelud ja seda tulenevalt praegusest majandusolukorrast ning neid projekte võidakse ka muuta. milline on siis praegune olukord? millal võib oodata, et need kaks lennujaama Bratislava ja Viini lennujaamad ühendatakse. millal võiks see toimuda? ning millised on viivituse põhjused? kolmandaks. erinevate transpordiliikide koostoimimine, mida te ka samuti mainisite. seda on ka selles transpordipiirkonnas tarvis, sest tuleb ühendada laevad, lennujaamad, ja raudtee. millist ettevalmistavat tööd lähitulevikus hakatakse tegema, tagamaks, et kõik võimalused optimaalselt ära kasutatakse? suur tänu! proua Lichtenberger, suur tänu! suurem osa küsimusi on juba ära küsitud, aga siiski suur aitäh! see keemia kolmnurga kaasamise küsimus, algsetes plaanides seda sees ei olnud. aga see on minu arvates väga oluline samm, sest, sest see lõik on oluline ka inimeste transpordi jaoks seal piirkonnas. seega tõesti, tegemist on olulise sammuga. nüüd mu teine küsimus. ma reisin Strasburgi, Strasbourgi alati rongiga aga mis on toimunud selle keelisilla ehitusega, miks on ehitus peatunud? ma ei mõista seda. kolmandaks, lõik Viini ja Bratislava vahel tundub, et ei ole leitud prioriteetset trassi partnerite vahel. Slovakkiast ja Austriat tulevad erinevad signaalid selle kohta, milliseid samme hakatakse kõigepealt astuma, see on seotud ka ühendustega lennujaama. sest me peame ju tagama kiire transport, regionaalse transpordiühenduse nende kahe linna vahel. antud koridor toimiks kõige paremini ning senini tehtud äh, parandused on olukorda ju veelgi parandanud nii kaupa kui inimeste transportimise jaoks. seega võib näha küll positiivseid arenguid, kuigi terve liin veel valmis ei ole. suur tänu! proua Jeegle, suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra koordinaator, suur tänu, et te mulle sõna andsite, kuigi ma ei ole enam transpordikomisjoni liige kümme aastat ma küll seda olin. aga suur tänu, et mul on võimalus nüüd härra Palas-, Palasilt küsimuse küsida. kas te olete lihtsalt jama ajanud kõik need aastad? see, millest me täna siin räägime, me oleme rääkinud rahastamisest äh, ja kõikidest nendest teistest probleemidest juba ammu. ning Baden-Württembergis kõnelesite te sellest juba ka. nüüd pühapäeval toimub referendum, me ei tea, milline saab selle tulemus olema, aga aga kõik see, mida meie ja teie olete kõik need aastad teinud, selle taga olid ju selged põhjused, kui vaadata nüüd Stuttgardi ja Kaislingi jaama, siis võib näha, et, et tegelikult soovitust jääb päris palju vajaka. niisiis öelge öö, meile, kas see, mille eest me nii palju oleme võidelnud, kas sellest on mingi kasu ka olnud? Mihhail, kolmkümmend sekundit ainult eelmine kord ütlesite te, et e, et Bratislavast jõutakse Viini, aga nüüd läheb ta hoopis Düsseldorfi. kas see on nüüd õige? suur tänu, härra Paalas, palun. suur tänu kõikide nende küsimuste eest on aeg, et ma vestleksin teemal äh, härra Ramsauga ministriga ja, ja küsimuste nimekiri üha pikeneb. ma just sain selle küsimuste nimekirja. kuid ma sooviksin jääda minu volituste raamidesse ja see puudutab prioriteetset projekti seitseteist kuid ka sellega seoses on esitatud väga palju küsimusi. osa küsimusi on sellised, millele on ühinenud täiendavaid aspekte. kuna mul ei ole olnud veel võimalust ministriga isiklikult sel teemal vestelda, olen ma siiski selleks alati valmis reisima Berliini, ükskõik kuhu Saksamaal eelmisel korral me kohtusime Strasbourgis. see oli väga hea kohtumine, selline nagu ekstraterritoriaalne koht, kus me kohtusime ja toimusid väga sõbralikud, rahumeelsed kõnelused. kuid me oleme niimoodi kohtunud ka varem Berliinis. paljud küsimused langevad Saksamaa föderaalvalitsuse pädevusse või siis liidumaade pädevusse. Teie ja komisjon ja ka tavakoordinaatorid ei saa üksinda nendes küsimustes otsuseid langetada, seetõttu ma annan aru teile olukorrast nii, nagu mina seda näen ja mõistan. ma isiklikult olen esitanud küsimusi liikmesriikidele ja eelkõige nende liikmesriikide transpordiministritele, antud juhul Saksamaa transpordiministrile. miks töö ei edene? ma ei tea seda ise. kava oli, et kui see suurepärane keelisild saab valmis ja me oleme oodanud aastakümneid seda toimus avatseremoonia, ma olin ise seal kohal. kaherööpmeline raudtee. kõik seda tähistati härra Ramsoo kohalolekul ja edasi see ei lähe. nüüd on aeg edasi läinud ja on tõstatatud sarnaseid küsimusi uuesti näiteks Geiseling Einsteiger lõik. ma ei hakka neid punkte kõike üle kordama, kuid ma olen teiega täiesti ühel meelel selles, et väga paljude institutsioonide, organisatsioonide esindajad, sealhulgas komisjon, ja koordinaatorid peavad selliseid küsimusi uuesti hakkama esitama. sest eh, need probleemid ei ole seotud hooletusega, kõik need lõigud on hädavajalikud selle eh, liini jaoks, ilma nendeta see liin on kasutuskõlbmatu võib-olla selles ahelas on nõrkad lülid, kus rongid peavad kiirust aeglustama ja selles osas oli heaks näiteks ka keemiatööstuse kolmnurk. aga äh, Stuttgart kakskümmend üks projekt, tegemist on äärmiselt keerulise projektiga loomulikult äh, raudteejaam moodustab lahutamatu osa sellest, kuid sellega lisanduvad ka teised aspektid nagu ühendused lennujaamaga ja nii edasi. Euroopa Liidu poolt me rahastasime ainult äh, raudteeprojekti osa ja mitte midagi muud. Äh, hooneid pidid rahastama kas valitsused või liidumaad kuid minu esimene küsimus uue koordinaatorina, kes aastal kaks tuhat viis külastas Stuttgardi, pidi esitama küsimuse, millised on alternatiivsed lahendused sellele projektile ja mulle vastati, et alternatiivid puuduvad. mis tähendas, et poliitilises keeles väljendatuna, et otsus oli juba langetatud. ja seda tuleb arvestada juba siis mulle öeldi, et alternatiivid puuduvad, kuid alati on alternatiive. ja nüüd on kujunenud täiesti uudne poliitiline olukord, arvestades Stuttgardis äh, toimunud protestiaktsioone. nüüd on jõutud otsuseni saksa keel ei ole minu emakeel, mulle meeldib kõnelda saksa keeles, kuid ma vajan rohkem aega oma mõtete väljendamiseks. ja kui ma lugesin küsimust selle rahvahääletuse kohta, ja see puudutas õigust äh, katkestada lepingulised suhted Stuttgardi projekti puhul ma mõtlesin pikalt, mida see tähendas juriidilises mõttes, kuid ma arvan, et nüüd ma olen sellest küsimusest aru saanud. see on nipiga küsimus ja seetõttu ma kõigepealt ootaksin ära rahvahääletuse tulemused. ja rahvahääletus toimub paari päeva pärast, kahekümne seitsmendal novembril ja siis me peame veel neid rahvahääletuse tulemusi poliitiliselt tõlgendama. Äh, vaatama, kuidas piirkondlikud valitsused reageerivad. ja siis jääb veel poliitilise otsuse tehnilise rakendamise küsimus. Äh, kuidas kõike seda tegelikkuses ellu viia. seega, sellega tõstatub väga palju täiendavaid küsimusi ja ma hea meelega tulen selle projekti juurde tagasi ning olen valmis ka tulemusi teiega arutama. kas alternatiivsed trassid on võimalikud? mitte minu jaoks. minu jaoks on trass paika pandud Pariis, Bratislava ja sellele trassile alternatiivi ei ole, kuid alati, nagu ma ütlesin, on alternatiivid. Äh, raudteed moodustavad võrgustiku ja alati on võimalik leida ka teistsuguseid lahendusi. kaubaveod ja keemiatööstuse kolmnurk. kui palju paralleelseid äh, rööpmeid on meil vaja, nende kaasajastamine ja nii edasi. Euroopa Komisjon äh, pooldab München Freilassing Müldorfi München liini ja Bratislavas on eluliselt tähtis ühendada see raudtee lennujaamadega. me oleme alati toetanud seda mõtet tundub, et, et mõlemad osapooled on juba kokku leppinud selles, et et on võimalik lahendada ühenduse Bratislava lennujaamaga. kui aga viiakse läbi uued uuringud, sest Slovakkias on vahetunud transpordiminister vahepeal, ma ootan seda õiget ajahetke, sest märtsis olid valimised, moodustati uus valitsus kui kõik paika loksub, siis ma hea meelega tõstatan selle küsimuse uuesti päevakorda. suur tänu, lähme nüüd edasi prioriteetprojekti number kakskümmend seitse juurde, mis on Rail Baltica äh, Kaunas, Riia, Tallinn, Helsingi, selle koordinaator on härra Pavel Telitška. palun, härra Telitška. Floor is yours. Thank you, Mr Chairman aitäh, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. ma istun esimest korda Euroopa Parlamendi transpordikomisjoni istungil ja teie olete selle asjaga väga kaua tegelenud juba. iga kord äh, kui me äh, neid projekte läbi vaatame, saame me mõtteid vahetada ning iga kord, kui me mõtteid vahetame, siis me leiame, et edusamme on tehtud, aga ometigi on veel ka väga palju probleeme, millest tuleb jagu saada nii et, et mina ütlen ka alati, et edusamme on, aga on ka olnud tagasilööke ja see kehtib ka minu prioriteetsusprojekti kohta, aga võrreldes varasemate aastatega tahaksin ma öelda, et seekord vaatamata majandusolukorrale, eriti Balti riikides, on edusammud olnud üsna suured Äh, need riigid on andnud projekti väga suure panuse ja nüüd ma räägiksin siis lühidalt, mida Rail äh, Baltica endast kujutab. tegemist on siis raudteeprojektiga, mille eesmärk on integreerida uued liikmesriigid, eelkõige Balti riigid, aga ka Poola, aga siis eelkõige ikkagi Balti riigid ülejäänud äh, ühisturuga. ma räägin siin riikidest Äh, kus kasutatakse väga erinevaid äh, raudteesüsteeme, on üherööpelised äh, raudteed, kaherööpelised, on siis laiarööpelised, kitsarööpelised, elektriraudteed ja mitteelektriraudteed ning seega on meil väga palju probleeme, mida ei ole just kerge ületada, majanduslikud huvid on ka erinevad. samuti on tegemist regiooniga Äh, mis on väga olulise strateegilise tähtsusega. Äh, ma tahaksin öelda, et äh, konkurentsivõime mõttes siin tuleb, tuleb teha valik, kas me edendame oma konkurentsivõimet või oma naabrite oma. seega me räägime riikide taasintegreerimisest, me räägime riikidest, mida majanduslangus väga tõsiselt mõjutas me teame, milline on praegune majandusolukord, samuti käib jutt riikidest, eh, kus on valitsused väga palju, tihti vahetunud. aga ma tahaksin öelda, et need kolm liikmesriiki on tõesti teinud ka sellel raskel ajal väga suuri edusamme ja seda tuleb hinnata. aga nüüd natuke täpsemalt. Eh, viimati, kui ma Äh, aru andsin, siis ma ütlesin, et ähm, Eestis on olnud üsna suuri edusamme ning täna ma võin öelda, et äh, Eestis on asi korras, asi on tehtud. tahaksin veel kord rõhutada, et äh, jutt käib siis rongi kiiruste viimisest saja kahekümnele kilomeetrile tunnis. Ähm, see on oluline samm Äh, siis äh, saavutamaks seda, mis äh, paar, paar aasta, aastaid tagasi oli meie jaoks suur, suur eesmärk, me soovime raudteed elektrifitseerida ja tõesti ühendada ülejäänud Euroopa Liidu raudteedega. ma leian ka, et me peame asjale lähenema samm sammu haaval ja me peame vaatama, et projekt oleks ka majanduslikus mõttes elujõuline tegemist on siis esimese sammuga ja see esimene samm Eestis on lõpule viidud. Eesti on isegi suutnud raha kokku hoida. võib-olla nende miljardite kõrval, mida meil vaja on, on see kaks miljonit küll väike summa, aga eh, Eestil ei ole seda raha enam vaja raudteede moderniseerimiseks, nad kasutavad selle nüüd signaalsüsteemide jaoks. nüüd, kui kõnelda Lätist, siis Läti, kui mäletate, siis see on riik, mis Äh, palus siis äh, projekte peatada ja selleks olid majanduslikud põhjused. Äh, tegemist on siis riigiga, mis kus teiste riikidega võrreldes raudteetaristu on suhteliselt heas olukorras, loomulikult see vajab veel moderniseerimist, aga Rail Baltica eesmärkide saavutamisel, pidades silmas praegust finants, finantsperspektiivi, Äh, siis ähm, ma arvan, et isegi tagasilööke vaadates äh, asjad on Lätis endiselt veel äh, graafikus. Läti valitsus on otsustanud ka tööd jätkata ning kakskümmend üks ja pool miljonit eurot on valitsus ka oma reservidest eraldanud siis äh, Eh, selle projekti kaasrahastamiseks. nii et, et eh, ka Lätis on tööd enam-vähem graafikus ja kui te küsite minult, kas me suudaksime siiski selle finantsperspektiivi jaoks seatud eesmärke täita, siis ma ütlen jah kui me jätkame selle elluviimist, mille osas me oleme kokku leppinud ja eh, mida uus Läti valitsus on ka lubanud teha. nüüd Leedu. mõned kuud tagasi Leedus nii-öelda avati siis kuue poole kilomeetrine raudteelõik, kus on siis muudetava rööpmelaiusega rööpad. Te võib-olla mäletate, et äh, aastaid tagasi äh, Leedu plaanis äh, Euroopa rööpmelaiusega raudteed ehitada kuni Kaunaseni arvestades aga majanduslikku olukorda, eh, me oleme otsustanud, et tuleb kasutusele võtta siis need eh, muudetava rööpmelaiusega rööpad, niimoodi saame me olemasolevat taristut ära kasutada ja niimoodi me tule, suudame eesmärgid täita õigeaegselt ja ka eh, kulusid vähendada. nii et, et see raudteelõik on tõesti oluline verstapost ja ehitustööd jätkuvad veel üks otsus, mis on Leedus langetatud eh, ning mis minu arvates on samuti väga oluline, kui isegi mitte olulisem, nimelt Leedu valitsus ja parlament eh, on kuulutanud Rail Baltica riiklikult tähtsaks strateegiliseks projektiks eh, ja see tähendab seda, et näiteks maa võõrandamine on muutunud kergemaks, sellepärast et see oli tõsine probleem Äh, varasemal ajal. samuti on see heaks märgiks selle kohta, et äh, Leedu äh, on sellest projektist tõesti huvitatud. veel üks oluline sündmus Leedus on selline, mille üle me võib-olla vahepeal naerame, aga minu arvates on see väga oluline, mm, kui me peame silmas mm, Äh, selle projekti tähtsust, nimelt valitsuse otsus, et logistikakeskus ehitatakse Kaunasesse ning äh, see Kaunas, Kaunases logistikakehtuse, keskuse esitamine on omamoodi kompromissiks kahe konkureeriva äh, paiga kohal, kahe A, punktide A ja B vahel ja mul on nüüd väga hea meel, et Leedus on langetatud otsus ja see otsus on kooskõlas ka uue transpordipoliitika kontseptsiooniga. seega eh, Rail Baltica saab olemasolevaid võimalusi nüüd palju paremini ära kasutada ning eh, eh, samuti on siin rõhku asutatud siis raudteetaristu ja logistikakeskuse integreerimisele, varem see üllataval kombel niimoodi ei olnud. Äh, tulles nüüd Poola juurde, äh, Poola on ainukene riik, äh, mis selle projekti raames otsustas ära kasutada omaenda ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning praegu keskkonna põhjustel, keskkondlikel kaalutlustel on otsustatud Poolas luua uus Äh, raudteelõik, mis tegelikult tähendab seda, et me kar-, kaldume kõrvale sellest esialgsest paika pandud trassist, aga selleks on ka väga head põhjused, nimelt keskkondlikel kaalutlustel. tegemist on siis väga keskkonnatundliku ja väärtusliku piirkonnaga me kartsime, et, et see, seetõttu see projekt äh, kandub üle siis Poola osas järgmisse finantsperspektiivi, aga need põhjused on tõesti äh, seda väärt. niisiis, äh, Poola valitsus on nüüd juba otsuse langetanud siis trassi muuta ja nüüd me peame siis hoolitsema selle eest, et järgmise finantsperspektiivi raames me suudaksime väga kiiresti tegutseda see oleks siis lühidalt ülevaade sellest, ähm, mis on aset leidnud ähm, Äh, siis äh, viimasel ajal äh, minu arvates on toimunud ka üks väga oluline sündmus sellest ajast saadik, kui see raport koostati. raport pidi valmis oli, olema juba enne kümnendat novembrit, aga pärast seda on kohtunud Balti riikide peaministrid, kohal oli ka komisjoni asepresident härra Kallas ning sellel kohtumisel jõuti mitmetele otsu-, olulistele otsustele ning riigijuhid esinesid ka ühise avaldusega. ning see avaldus on kooskõlas siis tasuvusuuringuga, eh, mida osaliselt rahastasid siis Balti riigid ise ja osaliselt Euroopa Komisjon ning ma tahaksin rõhutada, et paar aastat tagasi oli plaanis läbi viia kolm uurimust, iga Balti riik tahtis läbi viia oma uurimuse, meil õnnestus nüüd siis äh, need üheks uurimuseks ühendada. ning see uuring andis äh, väga huvitavaid äh, tulemusi. ning me oleme praeguse projekti ellurakendamisega jõudnud äh, eesmärgide lähedale, me oleme hakanud, võtame kasutusele siis Euroopa rööpalaiuse, siis raudtee elektri, elektrifitseeritakse kuni Tallinnast kuni Poola piirini ja uurimus näitab, et majanduslikus mõttes on see projekt elujõuline. tegemist on investeeringuga suure investeeringuga, ma ei hakkaks siin täpseid arve nimetama, see, see teate, ma võin siin rääkida kolme koma kuuest miljardist eurost, aga tegemist on tõesti projektiga, mis võimaldab rongidel siis tõesti liikuda kiirusega sada kakskümmend kilomeetrit tunnis ning Äh, see tähendab, et Tallinnast Poola piirini jõudmiseks kulub kuskil neli tundi kaheksa minutit ja kaubarongide puhul tuleb kaks tundi veel otsa liita sellele ajale. Te võite küsida, et äh, kas on äh, mõtet Rail Balticu ehitust jätkata, ma ütleksin jah, sellepärast et tegemist on põhivõrgus, võrguga mis peab olema olemas aastast kaks tuhat kolmkümmend ja me peame siin Äh, lähenema asjale samm-sammult ja peame ära kasutama siis äh, praegus, praegu saavutatud, aga nüüd tulles tagasi selle juurde, mida otsustasid peaministrid, äh, nad nimelt tervitasid komisjoni al-, algatust lülitada Rail Baltica põhivõrku ning nad toetasid seda, et et sellest saab tõesti Balti ja Aadria mere koridori osa ja see on tõesti väga oluline otsus. teine oluline asi on veel see, et loomulikult praegune projekt viiakse lõpule, aga eh, on otsustatud ka juba ministrite tasandil, et luuakse ühisette, ühisettevõte ja veel mõned aastad tagasi oleks eh, selline areng olnud täiesti mõeldamatu, aga nüüd luuakse siis selle projekti arendamiseks ühisettevõte seda ning see ühisettevõte peaks sündima juba selle aasta lõpuks. Poola on kutsutud ka selle ettevõtte töös ühinema ja ma loodan siin teie abile. Neile näiteks ka, kes on pärit Tšehhi Vabariigist, Austriast, Itaaliast, Slovakkiast, Poolast et ka teie oma toetuse annaksite, sest me räägime siin juba uutest mõõdetest. lõpetuseks, äh, härra esimees, äh, mõned kokkuvõtted. kõige, loomulikult äh, tegemist on endiselt keerulise projektiga, aga see on väga suure strateegilise nähtu-, tähtsusega ja uuringud on näidanud, et see on tõesti väga oluline projekt Äh, meil on ka väga äh, uued äh, suured eesmärgid ja see on kooskõlas meie hiljutiste poliitiliste hinnangutega ning ähm, minevikus äh, te teate, et ma, ma ei ole eriti lahke inimene äh, ja inimesi ei kiida eriti, aga see uus kontseptsioon, millega tulid välja asepresident Kallas ja teised, äh, see kontseptsioon tõesti lahendab väga paljud need probleemid, mis minu, minu ees seisavad ja paljude teiste ees. loomulikult väga, väga raske on näidata, kuidas see kontseptsioon tegelikkuses need probleemid lahendab aga kui me suudame selle ellu viia, siis me oleme tulevikus palju konkurentsivõimelised ja eriti Ida-Euroopa turgudel. Äh, loomulikult on veel probleeme, need on seotud erinevate huvidega, meil on endiselt raudteeettevõtted, mis käituvad nagu riik riigis, aga kõik need probleemid saab lahendada ning lõpetuseks äh, plaanid järgmiseks äh, perioodiks neid on üsna lihtne paika panna. me peame ellu viima selle, mille elluviimise osas me oleme kokkuleppele jõudnud. teiseks, me peame alu-, alustama uue äh, projekti äh, planeerimist, ma pean siin silmas siis seda Balti-Aadria mere koridori. Äh, Eestis pööratakse väga palju tähelepanu ka reisijate veole ning me tahame hoolitseda selle eest, et et see osa projektist äh, jätkuks siis ka järgmise finantsperspektiivi raames. aga planeerimist peame alustama juba selle finantsperspektiivi ajal. Äh, see oleks siis kõik, daamid ja härrad, juhtisin tähelepanu siis kõige olulisematele asjadele ning äh, ning andsin ülevaate ka sellest siis, milles äh, peaministrid ja asepresident Kallas kokku leppisid ja kui hästi see sobib äh, kokku meie projekti ees, eesmärkidega, nii et ma loodan väga, et ma võin äh, loota siis ka teie abile, aitäh! Thank you, Mr Zasada. Bardzo dziękuję. härra Zasada, suur tänu. härra koordinaator me ei olnud algselt päris veendunud selles, kas on mõtet lõunast põhja selliseid transpordikoridore ehitada, see kehtib ka Rail Baltica kohta. ning see puudutab ka öö, öö, trassi number kuuskümmend viis. seesama, see koridor aitab ka kaasa kiire, kiirele kaubatranspordile põhjast lõunasse aga nüüd see käesolev teema. prioriteetprojekt kakskümmend seitse Rail Baltica. see on Poola jaoks väga tähtis, aga ka teiste riikide jaoks, kaasa arvatud Balti riigid. senini on need riigid kasutanud väga piiratud koguses äh, raudteetransporti nii kauba kui reisijate puhul, te kõik teate, millised piirangud siin kehtivad. senini põhines raudteetransport kaubavahetusel endiste Nõukogude Liidu riikide, vabariikidega. me kõik teame, millised positiivsed küljed on raudteetranspordil, see on ökoloogilisem, samuti aitab ühendada kogukondi ning toob meid, idaeurooplasi, ka lähemale Lääne-Euroopale. aga see ei ole ainult poliitiline projekt. see projekt on ka majanduslikult tähtis. eriti praegustel rasketel aegadel siit tuleneb ka minul väga lühike küsimus, härra koordinaator. Rail Baltica mõju transiidile, eriti Balti riikide ja ülejäänud Euroopa Liidu vahel. kui suur saab, saaks olema tegelikult selle suutlikkus, selle raudteeliini, millistest kogustest me täpselt räägime? suur aitäh, härra Liberatski, kolm minutit aitäh. kui tohib, siis ma ei räägi mitte Poola esindajana, vaid sotsiaaldemokraatide esindajana siin. esimene kommentaar on järgmine. miks neid koordinaatoreid üldse tarvis on? kui koordinaator peaks lihtsalt aru andma sellest, mida ministrid ja peaministrid on öelnud siis ja, ja nad lihtsalt vaatavad pealt, mida ministrid oma koosolekutel tee-, teevad, siis tähendab see, et koordinaator on üsna abitu. ärge mõistke mind valesti. ma kuulasin koordinaatori sõnavõttu, kuulasin ära ka probleemid, mis tulenevad tõusvatest turgudest, pro-, kuulsin probleemidest, mis on seotud majanduskriisiga, Poola on ainuke, kus, riik, kus on majanduskasv positiivne, aga teie kommentaarid olid väga üldised. Te rääkisite puudujääkidest ja nõrkustest. kahjuks aga ei saanud ma mingisugust äh, infot tegeliku progressi kohta. kümnendal novembril kohtusid peaministrid asepresident Kallasega ja see tundub olevat ainuke hea uudis see näitab, et me soovime midagi nendelt valitsustelt ikkagi saada, kuigi need valitsused pidevalt tõrguvad. üks teiepoolne infokild oli huvitav. nimelt, meil, meil võib tekkida selline punkt, kus ühendatakse Euroopa rööpavahe Vene rööpavahega see on üks kuue, viie-kuue kilomeetrine lõik. Ähm, lä-, Lätis ja Leedus on natukene juba ehitatud ra-, raudteed, Poolas ei ole jõutud mitte kuskile ning eesmärk on meil ju valmis saada Rail Baltica kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, see on kaheksateistkümne aasta pärast ning äh, selleks ajaks on praegu valmis lõigud juba lagunema hakanud. niisiis, me ei ole eriti kaugele ehitusega jõudnud. meie sotsialistide jaoks on väga oluline, et see projekt lõpuks ka ellu rakendataks. me oleme sellest rääkinud juba viisteist aastat, selle aja jooksul on Läti ja Leedu öö, äh, kogenud tõsist rahvusvahelise transpordi buumi. Poolas oli sada kuuskümmend viis tuhat rahvusvahelist kaubavedu, kaubavedajat ainult raudteel ja seda seetõttu, et kaupa tarnitakse teist, teisel moel. niisiis, ma ei soovi küll öelda, et ei suuda oma tööd korralikult teha, aga meil oleks tarvis tõesti rohkem progressi. suur tänu. härra Siile, kõigepealt tahaksin ma kiita härra Teetskat ning tuleb tunnistada, et ma ei ole ka Boguslaviga äh, nõus. ma ei oska küll hinnangut anda teistele asjadele, kuid härra Telitska töö Rail Baltica kallal on väga oluline. kui ta käis Riias ja see oli ennem seda, kui Riia valitsus oli võtnud endale kohustuse kaasrahastada Rail Balticut, siis äh, tema külaskäik avaldas läbi meedia ka tõsist survet meie valitsusele seetõttu ma olen sotsiaaldemokraatide seisukohaga, äh, ei ole see, nende seisukohaga absoluutselt nõus. mis puudutab Rail Baltica uuringut, siis me öö, äh, töötame siin ka Rail Baltica Intagrupis, paljud saadikud on öö, ähm, ka seda uuringut juba lugenud, lõpptähtaeg, tähtaeg peaks olema tuhat, kaks tuhat kakskümmend neli, sinna peaks tulema ühtekuuluvusfondi rahad eh, ning palju rohkem peaks olema ka omavahendeid. võttes arvesse seda, mis juhtus Tallinnas november, no kümnendal novembril, siis see oli väga meeldiv, aga sellised arengud peavad jätkuma. ma olen küll üsna optimistlikult meelistatud praegu, meelestatud praegusel hetkel, aga mul on ka kõhklusi härra Telitska, te tegite ka teatud kommentaare. härra Tom-, Dobrovskis, kes on juba kolmandat korda Läti peaminister, tema ütles, et isegi kui me toetame Euroopa rööpavahet äh, projekti, siis tuleb ikkagi raudtee ehitada äh, mööda Riiast ja see ei maksa enam ainult kolm koma viis miljardit, vaid palju rohkem ning me ei, meil ei piisa enam ühtekuuluvusfondi rahadest, vaid me peame saama raha kuskilt mujalt veel Euroopast, aga see ei ole, nagu te teate, võimalik. kuidas teie seda kommenteerite? Te mainisite ka majandushuvigruppe. eelmisel nädalal äh, rääkis Äh, Läti raudtee sellest, et nad soovivad elektrifitseerida ida-lääne suunalise raudteeliikluse ning see maksab ainult üks koma kuus miljardit. loomulikult mõlemat me finantseerida ei suuda, millise, millised on teie kommentaarid selles keerulises küsimuses? härra Kraamer. ma tahaksin teid tänada teie ettekande eest Te olete töötanud väga pühendunult ning me täname teid selle eest. asi ei ole ainult selles, et see on uus raudteelõik, vaid ning asi ei ole ka selles, et, et asi on ka selles, et meil loodakse uued Euroopa ühendused Varssavist Tallinnasse, kokkuvõttes ka Valgevenesse ja nii edasi. poolakad nõustusid eh, LK lõigu ehitamisega, see on eh, uus ja kui vaadata nüüd seda kaarti siin, siis seda ehitatakse kahe tuhande kahekümnenda aastani. selleks on eraldatud üks koma kaks miljardit. nüüd on aga see rahastamine peatatud. kui kaua läheb aega, et vähemalt planeerimise faas valmis saab ning lõpuks hakatakse tegelikult ehitama? tundub, et sellega läheb veel natukene aega. me oleme, võime õppida näiteks Hispaanialt seda, kuidas on ühendatud Madrid ja Barcelona Äh, mul on sarnane nägemus ka äh, Balti riikide jaoks. Eesti peaks raudtee valmis äh, saama piirini kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. samas on veel täiesti uus lõik kuni rannikuni ning see, see peaks olema siis Euroopa rööpmevaega. miks äh, renoveeritakse kõigepealt vanad rööpmavahed ja siis ehitatakse järsku viimane lõik uue rööpmevahega. kas peetakse siin silmas seda, et ehitatakse ka uus raudteelõik Tallinnast Riiasse, see oleks ka reisijate jaoks, kes soovivad randa sõita, päris hea. kas te kommenteeriksite nende, neid kahte plaanitavat paralleelset liini? suur aitäh, härra Telitška, mul on väga hea meel teid jälle kohata pärast aastaid. suur tänu teie ettekande eest. mul on paar küsimust. kõigepealt. Tšehhi Vabariigis, kui ehitatakse uusi koridore, siis kiirus on sada kolmkümmend kilomeetrit tunnis. miks Balti riikides see kiirus on sada kakskümmend? see vahe on üsna väike ning minu jaoks kummastav. teiseks kas te kavatsete ka tagada, et see Baltikumi osa on ka korrektselt ühendatud Poola osaga, sest Poolas on ka teatud lõikudes probleeme. kui ühendused algusest peale ei ole tagatud, siis ei ole selle ehitustööl erilist mõtet. ma tean, et te olete vägagi pädev läbirääkija, niisiis ma eeldan, et te olete juba astunud vajalikke samme. suur tänu! härra Telitska vahest soovite vastata neile küsimustele? ega mul teist võimalust ei ole, esimees ütleb kahjuks mitte. niimoodi on mängureeglid. ma vastan nende küsimustele nende esitamise järjekorras. ma kõigepealt hindan kõrgelt etterõhutused, et Poola jaoks on Rail Baltic oluline projekt äh, seda ma olen tajunud ka oma suhtluses minu partneritega Varssavis. mina ei ole ilmselt seda liiki inimene, kes tuleb komisjoni koosoleku ja ütleb, seda ma olen saavutanud ja seda me oleme õnnestunud ellu viia tegelikkuses äh, see tähendab, et liikmesriigid peavad seda tegema. ma võin olla vahendajaks, koordinaatoriks, võin survestada, me võime pakkuda omapoolseid lahendusi, sellega me tegelemegi, kas sellest piisab või mitte, seda mina ei saa hinnata mina ei ole see, kes ütleb komisjoni ees, kes ütles, ma tahan saada koordinaatoriks, aga te ütlesite isegi viisteist aastat ei toimunud ühtegi arengut, arvates seda aja sisse, kui teie partei oli Poola juhtivpartei, mitte ühtegi arengut. ma ei hakka hindama seda, mida meil on õnnestunud saavutada viie aasta jooksul, kuna selle hulka kuulub ka ettevalmistav etapp, kuid ma näen juba tulemusi nii Poolas äh, kui ka tänu poliitilisele konsensusele, millesse kuulub ka teie erakond, kuid ka tänu äh, jõupingutustele ja rahalistele vahenditele. võib-olla järgmisel korral ma äh, esitan oma aruande üksikasjalikumalt, ma olen valmis teiega arutama üksikasju. ma ei usu, et kõiki huvitavad tehnilised aspektid ja teiseks ma peaksin seda tegema ekspressiivsemalt kuid fakt on see, et äh, need riigid on saavutanud märkimisväärset edu ja nii see on. kas me hindame seda majandusliku eluvõime järgi või investeeringute järgi, otsuste langetatud kokkulepete saavutamise alusel, põhimõtteliselt me oleme jõudnud sellisesse etappi, et paari aasta peal, umbes kahe tuhande viieteistkümnendal aastal rongid jälle liiguvad rongid, mis pakuvad huvi ka äriringkondadele ja rongid, mis liiguvad Tallinnast Varssavisse Äh, te ei ole kindlad, äh, et Poolas äh, arengutööd ma peaks rõhutama seda, mida ma ütlesin eelmisel ja eelmise, üle-eelmisel aastal. Poolas moderniseeritakse raudteid ja mul on väga hea meel selle üle. ja ma olen valmis teiega ka seda põhjalikumalt arutama äh,. erinevate transpordiliikide koostalitus, ma nõustun teiega igati selles küsimuses, et raudteed tuleks käsitleda keskkonnasõbraliku strateegiliselt tähtsa transpordiliigina ja mul on hea meel, äh, Poola, kuigi viidata sellele, mida ütles härra Kramer, on küll põhjustanud teatud viivituse ja trass ei ole enam nii otsene, kuid mm, põhjused Poola valitsuse otsusele on igati seaduspärased, need on keskkonnakaalutlused ja kas reis kestab nüüd pool tundi või kolmveerand tundi äh, kauem, äh, ei ole nii tähtis kui see, et me kaitseme keskkonda ja ma näen, et ka Poolas on edu saavutatud ja kui te küsite, kas mul on mingeid reservatsioone, ei ole, sest tööd käivad. ma sooviksin näha Poolas Äh, ja ma tahan nüüd ka Poola valitsusele avaldaks poliitilist survet, et selles osas, et mille on otsustatud, rakendatakse ka praktikasse nii kiiresti kui võimalik ja alustatakse töödega vastavalt kavadele. mina ei hakka hinnangut andma, kas sellel, kas neid koridore on vaja või mitte. ma võin ainult kommenteerida, et kulus viisteist aastat selleks, et see töö käivitada, on sõlmitud mitmeid äh, vastastikku mõistmise memorandume ja kokkuleppeid Balti riikide ja Poola vahel ja mitte midagi ei toimunud ja minu arvates komisjon äh, suutis õigesti tegutseda, kuid see on minu isiklik tähelepanek nüüd rääkides nendest kõhklustest, mida esitas härra Ziile, ma ei hakkaks neid kõhklusi praegu hajutama, sest me oleme alles kasutusmenetluse alguses kuid ma usun, et me oleme suutnud üht-teist eh, täiustada. Eh, väga põhjalik teostavusuuring, mis näitas, et eh, see projekt on elujõuline. me teame, et see on kallis, kulukas, kuid me räägime ajaperioodist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend neli, lõpuks kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend mina eelistaksin ambitsioonikamat stsenaariumi aastani kaks tuhat kakskümmend neli eh, vähemalt kahe finantsperspektiivi raames, kui me arvestame kaheksakümne viie protsendilist kaasrahastamismäära, mis tähendab seda, et iga-aastase eelarve jaoks, isegi majanduslanguse ajal, oleksid need kulutused selliste strateegiliste projektide jaoks siiski talutavad kulutused. Te tegite ka kaks olulist tähelepanekut, ida-lääne suund Äh, ma usun, et Rail Baltica saab kasu nende liinidest, nad täiendavad seda, kuid minu jaoks ja komisjoni jaoks on põhja lõunasuund majanduslikel, poliitilisel, strateegilisel kaalutlusel tähtsam. ja seetõttu me peame kaaluma, kuidas on võimalik seda teist finantseerida, kuid minu kogemused näitavad, et võib-olla äriringkonnad tunnevad suuret huvi osaleda kaasrahastamisel mõningates projektides ja Kaunasesse see naeruväärne konkurss kahe erineva grupeeringu vahel tähendab seda, et, et tegelikult ei mõisteta veel, mida need projektid annavad äh, piirkondlikule arengule ja kuidas see suudab ligi tõmmata äh, välisinvesteeringuid. Te mainisite äh, lisarahastamist. ma ei saa öelda täna jah või ei või kui palju. me oleme praegu alles varases etapis, me peame kaaluma kõiki võimalusi ma esinen teie ees koordinaatorina, kuid ma usun, et äh, asepresident detsembri alguses äh, räägib sellest, ma võin rääkida ainult üldises mõistes, kuid me räägime tõelisest strateegilisest võimalusest, mis ei puuduta ainult Balti riike. me räägime sellest, kuidas muuta meid konkurentsivõimeliseks ka idas see on väga tõsine asi. E, asi ei piirdu ainult ühendustega, vaid asi on selles, kas Euroopa äriühingud on konkurentsivõimelised ja saavad kasu piirkondlikust arengust või keegi teine. nii lihtne see ongi. ja kui mul oleks rohkem aega, siis me võiksime e, rääkida sel teemal võib-olla vähem diplomaatilises keeles. vastuseks härra Krammerile. Elk. ma ilmselt vastasin sellele küsimusele kuid kui kaua see etapp kestab? meie ootame, et moodustatakse Poolas uus valitsus, ees seisavad teatud muutused ja me kindlasti sõidame ka Varssavisse, et äh, kavandada üksikasjalikult eelseisvat tööd. minu vastus on, et niikaua, kuni järgmine finantsperspektiiv kestab, mitte N pluss kaks, võib-olla ma ei tea täpselt kõike, kuid ma usun, me võime siiski saavutada suuremat edu, kui terve perioodi ära kasutada, kuid me käivitame ka üksikasjaliku uuringu ja siis vaatame selle tulemusi. kuid me kindlasti avaldame omapoolt survet, sest me soovime edasi liikuda nii kiiresti kui võimasti, sest Balti riigid äh, ütlevad, et nemad on oma kohustusi hakanud täitma. me mõistame, Poola on teinud ka igati seaduspärase otsuse ELK-i kohta, ja selleks on vaja nüüd piiriülest solidaarsust üles näidata ja me päris kindlasti avaldame omapoolset survet. ma hea meelega teavitan teid ka täpsemast stsenaariumist siis, kui minu kätte see jõuab ja minu kolleegide kätte jõuab ja kui meil on saavutatud konsensus ka Poola ametivõimudega. kuid me peame ära ootama selle aja, sest valimiseelne periood ei olnud selleks kõige sobivam aeg. muuseas Te mainisite eh, ka eh, Balti-Adria koridori lõunapoolset osa. Äh, mul on hea meel, et täna ma sain komisjonis ka julgustava teada, et me alustame läbirääkimisi Poolas lõuna poole jäävate riikidega, et välja selgitada küsimused ja ma usun, et selles osas me saame loota teie abile. ja ma näen selle Balti-Aadria mõõtme tähtsust ja suuri võimalusi. vastuseks härra Kolitšekile. sada kolmkümmend kilomeetrit tunnis Tšehhi Vabariigis, sada kakskümmend kilomeetrit tunnis äh, Rail Baltical. alati tuleb teha kompromisse uuringute ja analüüside põhjal. võib-olla, kui te täna sõidaksite rongiga, siis äh, osadel lõikudel on kiirus ainult kolmkümmend kilomeetrit tunnis, siis te saate aru, et sada kakskümmend kilomeetrit tunnis on väga ambitsioonikas eesmärk. kuid selline oli valik selline oli kavandatud kiirus, teatud lõikudel võib-olla jääb see seitsmekümne kilomeetri piiridesse, kuid igal juhul see suurendab äh, ettevõtlusvõimalusi. ja äh, kui rääkides nüüd rannikule suunduvast raudteeliinist, kas see on igati äh, õigustatud küsimus, meil on vaja otsest liini, me näeme, et see täiendaks praegust marsruuti, me peame moderniseerima praegust marsruuti ja see toob tulevikus ka kasu meile ja ma kujutan ette, et see aitab kokku hoida äh, kulusid Euroopa rööpmevahe osas. sest see annab suurema paindlikkuse praegusele Rail Baltica teele kuid äh, praegu seisavad need riigid ees väljakutsetega, me peame nendele reageerima, me räägime aastast kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend neli, kas me saame anda garantii, et me selleks ajaks äh, teostame selle või on, see saab olema kaks tuhat kolmkümmend, see on pikk ajaperiood, kui me peame mõtlema ka kulutõhusale lähenemisele. ja peame mõtlema selline, milline saab olema see marsruut, see tuleb veel kindlaks määrata. see, mida näete praegu kaardil, on indikatiivne kuid me soovime, et see oleks nii otsene nagu kui võimalik, et äh, minimeerida kulusid. härra Kolitšiki küsimusele äh, ühendavus Poola raudteega. loomulikult äh, see ei ole mitte ainult kavandatud, vaid see on ka tagatud. ja see asjaolu, et komisjon tegi otsuse ühendada Air Baltica Eh, teiste koridoriga luua, selle Balti-Aadria koridor just liigub selles suunas ja ilmselt vastab ka teie murepunktile. I... aitäh ja nüüd. Like to... härra Zasada, äkki te panete mikrofoni sisse ja ma tahaksin saadikutele meelde tuletada, et me oleme viisteist minutit ajakavast maha jäänud nii et, et kui meie komisjon liigub praegu juba kahekümne kilomeetrise tunni kiirusega ja niimoodi me küll kuhugi ei jõua. härra Sassada vabandab ah, ah,. vabandust, härra Teliska vabandab. jah, ma võin teile need arvud esitada, aga need arvud ei ole kuigi suured. see on omamoodi suletud ring, sellepärast et kui meil ei ole infrastruktuuri, eh, mida mööda kaupu eh, transportida, siis ei ole ka ronge eriti palju Äh, ja kui te küsisite, kui suur on nõudlus selle uue raudtee järele, see nõudlus äh, läheb kaugemale Balti riikidest ja Poolast, võib-olla Kasahstan, Hiina äh, ühel päeval tahavad kaupu tuua Balti riikide sadamatesse, nii et, et ma arvan, et need kaubakogused tulevikus kindlasti kasvavad ja neid ei saa praegustega võrrelda, aga ma võin seda uuringu, neid uuringu tulemusi teiega jagada. hästi viimane koordinaator äh, tutvustab prioriteetset projekti kuus, tegemist on raudteeteljega Lyon, Trieste, Divatša, Ljubljana, Budapest, Ukraina piire ja sõna saab siis nüüd härra Brinkhorst. aitäh, esimees. ma ei hakka rääkima sellest, mida minu kolleegid juba rääkisid, sellisest üldisest taustast, eh, miks sellised projektid on huvitavad. Eh, ma olen sellest juba viimase viie aasta jooksul palju rääkinud, seetõttu ma keskenduksin nüüd sellele, mida me oleme viimasel aruandlusperioodil teinud. jätkake eh, esimees lihtsalt ütleb, et mina vaatan, kes sõna palub. esimees, ähm, kui meil oleks see kohtumine toimunud pool aastat tagasi, siis ma oleksin olnud üsna mures, sest et äh, minu hinnang äh, oleks olnud selline, et äh, kuigi prioriteetprojekt kuus on väga suure strateegilise tähtsusega, sest et tegemist on ainsa Alpidest lõuna poole jääva raudteega, mis kulgeb läänest itta, siis ähm, jah Äh, pool aastat tagasi valitses selle projekti osas väga suur ebakindlus, seda hoolimata sellest, et juunis kaks tuhat kümme äh, asepresident Kallase juuresolekul äh, Prantsusmaa, Itaalia, Sloveenia ja Ungari kirjutasid alla siis Saragossas vastastikuse mõistmise memorandumile ja selle memorandumiga kõik kinnitasid, et nende jaoks on see projekt väga tähtis, aga miks ma siis mures olin pool aastat tagasi? kõige olulisem on see Lyon-Torino lõik ning äh, ka praegu äh, on äh, selle lõiguga kõige suuremad ähm, probleemid selleks, et siis, sest kui meil ei ole ühendust Itaaliaga, siis ei ole, ei ole ju ühendust ka Ungaril ja Sloveenial. viimase paari kuu jooksul aga me oleme tõesti saavutanud väga suuri edusamme Äh, ma ei hakka siin rääkima sellest, äh, milline on siin koordinaatorite panus, aga oluline on see, et Prantsusmaa ja Itaalia on nüüd tõesti äh, osutanud sellele projektile suurt strateegilist tähtsust. nagu te mäletate, Torino leping kahe tuhande esimesest aastast oli siis selleks ametlikuks aluseks sellele projektile aga viimase viie aasta jooksul on selle projekti ellurakendamine olnud väga raske, eriti Itaalia poole peal. Prantsusmaa ja Itaalia on nüüd siis äh, kokkuleppele saavutanud siis äh, piiriüleses lõigus, mis kulgeb üle Alpide ning kõigepealt ehitatakse siis põhitunnel ja samuti ühendused siis selle äh, aja, ajaloolise raudteelõiguga ning äh, teises äh, faasis siis äh, luuakse uued juurdepääsuteed nii Prantsusmaa poole pealt kui ka Itaalia poole pealt. niisiis juunini, juunikuuni oli mul väga palju kõhklusi, aga nüüd on siis tööd katsetunnelite osas alanud. ja nendest sõltus väga palju, et kas see projekt üldse ellu rakendub või ei ning eh, samuti saavutati siis eh, uus eh, marsruut või uus trajektoor ka suusaoru osas eelmise Itaalia valitsuse ja Prantsusmaa valitsuse vahel, nüüd on muidugi Itaalias uus valitsus. samuti saavutati kokkulepe, kuidas kaks riiki omavahel kulusid jagavad, nagu teate, selles osas oli ka kõhklusi nüüd on aga äh, kõigis nendes küsimustes saavutatud läbimurre ja seetõttu on väljavaate väga head, väga, väljavaated väga head ja eelseisvatel nädalatel peaks alla kirjutatama ka uuele kokkuleppele. selle projekti strateegilist tähtsust kinnitas ka uus Itaalia valitsus, mis äh, vaevalt äh, nädal tagasi ametisse astus ning uus Itaalia valitsus on siis öelnud, et see projekt on ka nende jaoks strateegiliselt tähtis ma võin tõesti öelda, et me oleme astunud olulisi samme ja tahaksin väga tänada härra Mario Viranot, kes on teinud äh, tõesti üliinimlikke jõupingutusi, ta on äh, juhtinud ligemale sada üheksakümmend kohtumist äh, viimase aasta jooksul selleks, et saavutada siis kokkulepet kõigi osapoolte vahel loomulikult igal kokkuleppel on enamus ja vähemus Eh, härra Virano ehm, on eh, üritanud ka siis muuta kohalike elanike suhtumist projekti. ja eh, väga oluline selle projekti juures on selle projekti keskkonnasõbralik arendamine ja nüüd võib öelda, et toetus sellele uuele raudteeliinile on oluliselt kasvanud äh, võrreldes varasemate aastatega. esimees nüüd natukene ka ajaloolisest liinist. Äh, see kulgeb üle Morseni ning äh, siis äh, Itaalia ja Prantsusmaa on äh, seda äh, liini, seda lõiku moderniseerinud ning vana tunnel on nüüd ka avatud ja sellest, seda tunnelit tuleb läbida küll vähendatud, väiksema kiirusega kui vanasti, aga igatahes olulised arengud on toimunud ning äh, Äh, tuleks äh, selle eest tänada ka nõndanimetatud koridoripõhist lähenemist, millest minu kolleegidki kõnelesid. Äh, infrastruktuuriettevõtted, mõlema, mõlema riigi infrastruktuuriettevõtted on kohtunud, on vahetanud mõtteid tehniliste standardite üle ning selline koostöö näitab ka, et mõlema riigi poolt on olemas poliitiline pühendumus sellele projektile ning Äh, see äh, kogu see projekt on siis äh, osa, osaks palju, palju suuremast ettevõtmisest, nagu siin kolleegidki rõhutasid. niisiis ähm, äh, Lyoni-Torino koridori platvorm ühendab siis kõiki osapooli äh, ja infrastruktuuriettevõtteid, et siis koordineerida neid meetmeid, mis eelseisvatel aastatel ellu rakendatakse ning ma väga loodan, et see platvorm oma tege-, tegutsemist jätkab, sellepärast et see on tõesti see foorum, kus me saame siis kaasata kõik osalejad. paari sõnaga nüüd ka Itaalia ja Sloveenia lõigust see on siis nii-öelda selle projekti idamõõde ka seal on projekt praegu käimas ning ma pean ütlema, et eh, kogemused eh, Prantsusmaal ja Itaalias on, eh, on väga olulised nende kahe riigi vahelise koostöö osas. Neil on kokkulepe luua ühine struktuur Euroopa huvirühmade raames ning Sloveenias võib-olla tuleb detsembris võimule uus valitsus ja loodetavasti see uus valitsus ka peab kinni sellest kokkuleppest, mille, milleni me jõudsime, see oleks igatahes väga tore. eriti pärast eh, neid edusamme, mis meil on olnud Lyon-Torino lõigul. nii et, et eh, ole, oleks vaja ka edusamme Sloveenia poolelt nüüd, mis puudutab Ungarit, siis Ungari oli mõnda aega tagasi eesistujaks ning meil toimus mitteametlik transpordiministrite kohtumine eh, kahe tuhande kümnenda aasta lõpul ja seal me arutasime siis Hodoshiyama elektrifitseerimist ning Äh, tegemist on asjaga, mis äh, siis eel, eelseisvatel aastatel on tõesti väga oluline. Äh, koostöö Euroopa riikide vahel on väga oluline. eriti kui me räägime piiriülesest, piiriülestest küsimustest, siis just, just nimelt selle põhivõrgustiku eesmärk on luua, luua siis Euroopa tasandil lisandväärtust ning ja ma, ma arvan, et Sloveenia ja Ungari omavahelises koostöös pööravad ka eesseisva sellele tähelepanu ning Äh, ma loodan, et siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ka sellel lõigul saavutame edu. lõpetuseks ma tahan öelda, et meil on olnud väga tõsiseid probleeme, sellepärast et väga palju raha on olnud vaja. Äh, kuussada seitsekümmend kaks äh, miljonit eurot on komisjon meile eraldanud aast-, kuni aastani kaks tuhat kolmteist ma loodan, et rahastamine jätkub samas mahus ka järgmisel perioodil aga äh, äh, tihtipeale nendele piiriülestele probleemidele ei pöörata piisavalt tähelepanu, aga siin selle projektiga me oleme sellest äh, probleemist üle saanud. Ähm, ja volinik Kallas on ka aktiivselt selles projektis osalenud. niisiis, esimeses, kuigi me oleme graafikust maha jäänud, olen ma endiselt optimistlik et sellises praeguses keerulises majandus- ja rahanduslikus olukorras on Euroopa infrastruktuuri parandamine väga oluline, et Euroopas tulevikus majanduskasvu tagada. ning loomulikult me peame tegutsema kiiresti ja mina püüan oma panuse anda sellesse, kus iganes suudan. suur aitäh ja härra Kantsjan järgmisena. Grazie, president. Leggo eh.... suur aitäh härra esimees. ma olen nüüd kuulnud, kui optimistlikud meie koordinaatorid on. suur tänu, härra Brinkhorst, näha oli, et ta tõesti usub, et see koridor on väga tähtis ning on valmis selle eest ka võitlema ning on valmis tegelema selle väga keerulise äh, töö organiseerimisega, kui me räägime raudtee ehitamisest Prantsusmaalt Ungarisse. mul on paar kommentaari ning siis ka paar konkreetset küsimust. üldisemad kommentaarid kehtivad ka teiste koordinaatorite kohta. kui te töötate nende koridoride kallal, ja te töötate teatud koordineerimissüsteemi sees, siis kui olulist rolli mängib bürokraatia kohalikul ja riiklikul tasandil ning kui prestiižsed teie olete? kui tõsiselt teid kui koordinaatorit võetakse ning kas te suudate ka olukorda veel positiivsemalt mõjutada, sest teil on oma tööks vaja ju ka autoriteeti. Teie sõna peab maksma minu arvates tänapäeva maailmas need asjad nii käivad. igatahes meil on tarvis sellist äh, võimalust äh, otsuste tegemise tasemel, te ei peaks olema lihtsalt vahendaja. see on tegelikult isegi see esimene küsimus minu poolt. jah, on küll üldisemaid probleeme, sest äh, tegemist on üle-euroopalise projektiga ning probleemid on seotud ka sellega, et ühendatakse erinevaid transpordiliike. see on sõnadetagi selge, aga riigi ja bürokraatia sees, pidades silmas ka rahastamise probleeme, on ju lõpuks val-, vaja vastu võtta konkreetsed otsused. me rää-, me hakkame varsti rääkima Euroopa eelarveraamistikust äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks aga samas on äh, räägitud ka projekti võlakirjadest äh, selle projekti jaoks. niisiis, me peame olema valmis selleks, et me, et me peame töötama selle nimel, et, et tegelikult see organiseerimistöö liiguks ka õiges suunas, praegusel ajal on meil palju probleeme ju. ja seega ma kutsun üles teid üles näitama poliitilist tahet ning äh, tagama, et teie sõna maksaks veel rohkem, kui senini ta seda teinud on. mis puudutab seda koridori spetsiifiliselt, siis väga meeldiv on siin lugeda seda, et suusaorg ning ühendus Itaalia ja Prantsusmaa vahel on liikunud edasi. murettekitav on aga see Trieste Divacia ühendus, mille kallal tuleb veel ennem aasta lõppu midagi ette võtta ma mainisin juba neid uute innovatiivsete struktuuride kasutamist varem. see on ka siin oluline. nagu öeldud, ennem aasta lõppu peab see ühendus valmis saama, kas see on võimalik? ja kokkuvõtteks, volinik on küll üles näidanud suurt pühendumust, aga neil ei ole piisavalt võimu, et tööd veelgi kiirendada, seega me peame nende koridoride kallal töötades veelgi ennast rohkem pingutama. ja siinkohal tuleb eriti majanduslikust, aga ka juhtimise seisukohalt rõhutada komisjoni olulist rolli. proua Seretšiani, suur tänu, härra esimees, ma võin täiesti vabalt nõustuda eelkõnelejaga Itaalia sektsioon, mida teie koordinaatorina arvate, kus on kõige suuremad probleemid? Itaalia valitsus arvab, et kohaliku omavalitsuse juures on kõige rohkem probleeme, riikliku raudtee juures on probleeme. mida teie arvate? see koridor kaasab palju riike. seega sellel peab olema selline euroopalik aura juures, aga kahjuks see, seda pole eriti palju näha, sest siin äh, on palju siseriiklikke probleeme. Tun-, tundub, et meil on vaja kakskümmend seitse erinevat luba, et Itaalias üks kilomeeter raudteed ehitada. Prantsusmaal on vaja ainult ühte luba. ma küsiksin koordinaatorilt nagu ka komisjonilt seda, et need koridorid on ju komisjoni algatus ning nendel peab olema tõesti äh, transnatsionaalne maik juures. seeläbi saaksime me ületada need probleemid, mis meie regioonides ja riikides on. ja nüüd üks spetsiifilisem küsimus. ma tean, et probleeme on palju, mitte ainult Sloveenia ühendusega. loodetavasti Sloveenia majandusprobleemid ei mõjuta selle ühenduse väljaehitamist Sloveenias on praegu rasked ajad, Itaalial ka kõige paremini ei lähe. palju ei ole aga räägitud eriti sellest Veneetsia-Trieste lõigust, Itaalia valitsus ei soovi sellega eriti tegeleda, sest nende arvates ei ole see kasulik. see aga õõnestaks kogu projekti edukust ja üsna suuresti. kas teil on selle kohta ka mingit lisainfot? suur tänu, proua Lichtenberger, kolm minutit suur tänu! härra Brinkhorst. Te rääkisite sellest, et tuleb parandada infrastruktuuri. ning teie arvates on see selle koridori juures üks kriitilisema tähtsusega aspekte. ma nõustun teiega. aga kui on tegemist projektidega, millega avalikkus nendes piirkondades nõus ei ole, siis tuleb ümber mõelda. nagu äh, härra Palas ütles, on alati ju alternatiive. oma aruandes rääkisite te härra Viranost ja seirekeskusest, ma nõustun teiega, aga ainult teatud määral. kahe tuhande kümnenda aasta lõpparuanne sisaldas teatud tingimusi ja kõikidest nendest tingimustest kinni ei peetud. seetõttu, mis puudutab neid arutelusid selle seirekeskuse üle, siis on justkui kõik kriitikud kadunud, on jäänud üle ainult inimesed, kes alati nõustuvad. seetõttu ma arvan, et te, te peaksite minema koha peale ja rääkima sealsete inimestega. minu jaoks on see huvitav raudteelõik, aga me peaksime selle tunneli küsimuses uuesti mõtlema järele või lihtsalt loobuma sellest äh, lõigust. see ei ole ju nii tähtis, sest alati on olemas alternatiive. meil tuleb silmas pidada seda ühendust tervikuna, minu arvates on vale, kui me vastandame Euroopa projekti rahva tahtele Itaalia valitsus on saatnud sinna tuhandeid sõdureid, inimesed arvavad, et nad elavad okupatsiooni all. see on osa sellest suurest pildist, loomulikult on inimesi, kes toetavad projekti. aga selles äh, piirkonnas endas on nende käed seotud, nendel ei ole enam võimalust enda arvamust väljendada. seega miks te ei uuri alternatiivseid võimalusi, kui te teate, et praegune olukord on väga vastuoluline. sealsed piirkonna inimesed on alati Euroopa Liidu suhtes väga positiivselt meelestatud, nüüd nad hakkavad aga meile selga keerama. Nad mõistavad, et tegemist on Euroopa projektiga. veel üks küsimus. Itaalia riiklik raudtee ehitab järjest uusi äh, reisijateveoühendusi näiteks Naapolisse aga ühendusi ei looda kaubaveoks. ma olen seda ise näinud ning äh, ma olen kuulnud ka in-, inimeste kurtmist, kellele see probleeme tekitab. teiseks, te teate, et lubasid, mitte ei ole vaja ainult tuhandeid lubasid iga kilomeetri raudtee jaoks, vaid on iga kilomeetri jaoks Itaalias vaja ka neli kuni kuus korda rohkem raha kui kuskil mujal Euroopas. samas me ei ole, meie majanduslik olukord ei ole sobilik selliste kulutuste jaoks. me peaksime pigem töötama olemasolevate lõikude kallal, tagamaks, et, et me saame neid tõeliselt ka kasutada, see on oluline kaubaveo jaoks Euroopas. härra Kolitšek, ma teen väga lühidalt mul on paar küsimust. kuidas te arvate, et Itaalia valitsus suudab rahvast selle projekti suhtes veenda? teiseks, kuidas saab see koridor olema ühendatud koridoriga, mis tuleb Poolast läbi Tšehhi, Slovakkia ja Sloveeniasse? suur aitäh! härra Danten suur aitäh, härra esimees! alustuseks tahaksime teid tänada, härra Brinkhorst, teie viimase aasta töö eest. minu arvates olete te tõesti ära kasutanud kogu oma läbirääkimiste annet, veenmaks neid kahte valitsust. me nägime isegi, et see töö oli väga keeruline. lõpuks olete te jõudnud kokkuleppeni nüüd aga on tarvis edasi minna tegeliku töö juurde. ma mõistan, et siin on teatud vastuolulisi aspekte. näiteks Itaalia poolelt, kui me räägime sellest tunnelist, mis tuleb kaevata ka Euroopa poolt on juba vastumeelsus selle projekti suhtes, mitte ainult Itaalia poolt. kohalikud inimesed on mures, sest nad näevad, et suur osa demonst-, demonstreerijatest ei mõista ühtegi sõna ei itaalia ega prantsuse keeles. samas enamus sealsetest inimestest toetab seda projekti. proua Lichtenberger, suur osa, suurem osa inimesi toetab seda projekti eriti võttes arvesse, kui palju reostab maanteetransport sealset piirkonda. seal inimesed on aetud viimase piirini ja see regioon on pidanud vähendama maksimaalselt lubatud kiirust. seetõttu alpide ületamine on, alternatiivne ületamine on ääretult tähtis. mul on veel üks küsimus, härra koordinaator see on väga kallis projekt ning me peame tagama, et see on ka edukas algusest saadik. kas koordinaatori rolli peaks laiendama nii, et see aitaks eemaldada ka administratiivsed tõkked? Te olete selle ajaloolise liini kallal nii palju head tööd viimase aasta jooksul teinud, aga tuleks ka tagada, et seda kasutataks maksimaalselt ning et ta tasuks ennast algusest peale ära härra Kraamer. kõigepealt, Itaalia on põhimõtteliselt pankrotis. nüüd, kui te räägite, et, et see on mõttekas projekt, siis selliseid on meil kolmkümmend, aga mõni peab olema prioriteetsem kui teine. kõige olulisem projekt on Rotterdami Genoa ühendus Saksamaa on kõige rikkam Euroopa riik, aga temagi ei suuda kõiki projekte rahastada. vaadake kas või seda München-Salzburgi ühendust, rahaliselt ei ole. Itaaliaga ei tundu neil mingisuguseid probleeme olevat. Nad võivad kas või Messina väina üle silla ehitada antud juhul aga siis räägime Lyon-Torino ühendusest. uskumatu, kas Itaalia on võimeline kas või kaasrahastama seda projekte? koordinaator ei saa ju midagi teha, kui riik ise oma arveid maksta ei suuda. riigid peavad ise sellega nõustuma, me teame ju väga hästi, et Itaalia seda ei suuda. selle asemel, et ehit-, läbi viia kolm poolikut projekti, peaksime me kõigepealt ühe täielikult lõpuni viima. jah, teie koordinaatorina olete veendunud selle projekti tähtsuses. jah, meie teame, et meil on kolmkümmend tähtsat projekti, aga meil on tarvis prioritiseerida. see uus tunnel ei ole prioriteet tegelikult läbi Alpide. meil on veel see Verona kaudu ühendus Itaalia Itaalia on kaasatud kolme suurte projekti ning nad ei suuda seda rahastada. me peame selle üle järele küsima uuelt valitsuselt samamoodi, Berlusconi on nüüd ju läinud, sest äh, majanduse, sest Itaalia on majanduslikult käpuli, seetõttu peame me prioriteedid uuesti üle vaatama ja kui raha piisavalt ei ole, te rääkisite siin maanteetranspordist, siis tuleks neid reegleid rakendada kõikide raskeveokite puhul, mis on raskemad kui kolm koma viis tonni. meil tuleks need projektid uuesti üle vaadata ning ma ei usu, et Itaalia valitsus, ükskõik kes seal ka võimul ei oleks, ei suuda kaasrahastada neid projekte. suur tänu. ma ei soovi siin hakata äh, Äh, ma, ma ei soovi lubada siin mingisuguseid Itaaliat kaitsvaid või ründavaid argumente rohkem, härra Kantsan, teil on kolmkümmend sekundit aega. Te ei pea siin hakkama seletama, et Itaaliat on solvatud või ükskõik mis. suur tänu, härra esimees. aga niimoodi muda loopida ka ei tohi. nii asju ei aeta. tegemist ei ole Itaalia probleemiga see, et Itaalia on nüüd majanduslikult käpuli surutud, me räägime siin transpordikoridorist. ükskõik, kus me selle katkestame, siis ta ei ole enam koridor, siis ta on midagi muud. me oleme oluliselt projekti lihtsustanud, aga kui otsus on vastu võetud ning töö koridori korral on alanud, ei saa enam seda peatada, tuleb liikuda edasi, sest muidu ei ole see koridor enam koridor unustage Itaalia, vaatame tervet Euroopat, mis on väga keerulises olukorras nii või naa praegu. palun olgem dis-, distsiplineeritumad, proua Serikiani. ei, kõik on juba öeldud, Itaalia on kaitstud, me teame küll, millised on härra Krahmeri eh, vaated, kui räägitakse aukude kaevamisest Itaalia ja Prantsusmaa vahel? härra Brinkhorst, vahest räägite nüüd teie asjast ja ehk siis prioriteetprojekt number kuuest. tänan esimees. ma naudin tänast koosolekut nii palju, et see tuletab mulle meelde aega, kui ma olin parlamendi liige ja ausalt öeldes äh, debatid siis ei olnud nii huvitavad äh, mis näitab, et meie sõbrad siinpool räägivad Itaaliast, itaallased reageerivad, see näitab, et Euroopa on ühtne ja see kriis, millesse me kõik oleme sattunud, muudab selle küsimuse veelgi pakilisemaks ja äh, sellest lähtudes minu esimene vastus oleks selline. igalühel on õigus oma arvamusele, proua Lichtenbergil, härra Krameril, härra Dantanil, härra Kansanil. koordinaatorina ma pean aga silma vaatama tegelikkusele koha peal on hollandi vanasõna ja ma üritan seda nüüd inglise keelde ümber panna ja paremad autojuhid istuvad tagaistmel. et parimad kaptenid ei ole kunagi ise laeva roolis otsetõlkes. ma tahaksin vältida selliseid olukordi. esitati väga tähtsaid küsimusi nagu Inglismaa äh, jalgpallimänedžerid, kes suudaksid palju paremini tegutseda kui härra Capello, kes peaks tagasi astuma. ma tahaksin olla tagasihoidlikum. ma arvan, et jalgpall tekitab palju suuremaid emotsioone ja seda teistel põhjustel, seega jääme meie teema juurde. tänan härra Kanchani tema kommentaaride eest ja kõigepealt, milline on see koordinaatori roll ja tähtsus mu kolleegid äh, härra Baloš ja Telška juba kommenteerisid seda. võib-olla ma lisaksin oma poolt äh, uudse elemendi. kui äh, Torino lepingut uuendatakse loodetavasti aasta lõpuks, siis on ette nähtud, et komisjon, arvestades tema olulist rolli rahastamisel, ühineb selle juhtorganiga esimest korda taolis Euroopa projektis Itaalia ja Prantsusmaa valitsused on nõustunud, et komisjon osaleb selles äh, nõukogus, sest me oleme äh, ühenduslüliks ja me loodame, et see jõuab ka lõppkokkuleppesse, mis allkirjastatakse. ja seetõttu ma loodan, et see näitab, et lisaks eh, Prantsuse ja Itaalia huvidele on ka Euroopa huvid kaitstud. oma sissejuhatavas sõnavõtus ma ütlesin, et Euroopa äh, koostöö on loomulik. olles aastaid tegev olnud Euroopas, olen ma seda ise kogenud ja huvitav on see, et pärast kõiki neid aastaid nii Prantsuse kui ka Itaalia valitsused ja nii parempoolsed kui vasakpoolsed Itaalias, härra Prodi ja härra Berlusconi ja nüüd härra Monti on üle kinnitanud et nad soovivad, et see projekt jääks osaks äh, stabiilsuspaktist ja on strateegilise tähtsusega, vaadates kaugemale praegusest kriisist. ma ei taha laskuda äh, parlamendiliikmetega ähm, sisemistesse arutelusse, kuid alati tuleb arvestada ka demokraatiaga ja ma usun, et viimased viis aastat äh, kogu see projekt vaadati üle. ma vastasin ka proua Lichtenbergile, et alguses oli hoopis teistsugune projekt, see on nüüd üle vaadatud. demokraatia on toiminud, teinekord peab enamus arvestama äh, vähemuse arvamusega ja ka vastupidi. ja lõppkokkuvõttes nii see ka läks, Itaalia on demokraatlik riik, seal on õigusriigi põhimõtted ja lõppkokkuvõttes neliteist äh, kogukonda kaasatud, kümme ütlesid äh, jah ja kolmest ähm, kohalikust piirkonnast, mida see otseselt mõjutab, kaks ütlesid jah ma tean, et teistes riikides näiteks on projektid läbi surutud ka väiksema toetusega, ka minu koduriigis ja ma sellega nüüd piirduksin ja hakkaks provotseerima neid mõtteid. vastuseks härra Kantšanile tahan öelda, et äh, ma olen, tunnen heameelt selle üle, et ta soovib, et komisjonil oleks suurem mõjuvõim sest nüüd ei, on see olukord väljunud Itaalia ja Prantsuse vahelisest võitlusest, tegemist on ühisprojektiga, ühiselt juhitavast äh, projektist ja finantstoetus äh, komisjonilt on oluline. on tekkinud viivitusi ja on selge, et aastaks kaks tuhat kolmteist lõpuks kogu raha ei, ei suudeta ära kulutada, kuid komisjon on lubanud kaks lisaaastat. vastuseks proua Serakianile, äh, kes mainis väga tähtsa aspekti ja tähtis minu kommentaar eh, Veneetsia Trieste eh, eh, lõigu kohta. ma kohtusin nende piirkondade juhtidega, sest see puudutab nende riiklikku mõõdet, kui meil toimus kohtumine, see oli kas mais või juunikuus käesoleval aastal, siis tundsid need juhid suurt muret, et kui sellel lõigul midagi ei edasi liigu, siis Dresd-Divatša eh, lõigul ei saa ka midagi ette võtta. ausalt öeldes ma ei tea, milline on asjade seis seal, sest see on niimoodi siseriiklik lõik. Eh, kuid see on alati stimuleeriva mõjuga mulle. Eh, ja ma pean uurima ka, milline on praegune seis, kuid ma tahan öelda, Dresd-Divatša lõigul on märkimisväärset edu saavutanud, ma olen äsja suhelnud Sloveenia transpordiministriga ma ei tea küll, mis temast edasi saab, sest neljandal detsembril on valimised ja ta ütles, et Sloveenia valitsuses on üksmeel, et äh, kaasata äh, majandusliku huvigrupeeringud ja asuda läbirääkimiste Itaaliaga. Äh, viimase kahe nädala jooksul ei ole otsuseid langetatud, kuna ees seisavad valimised, kuid meid üllataks, kui uus valitsus, mis iganes tema koosseis saab olema, võtaks teistsuguse seisukoha. vastuseks proua Lichtenbergile ma olen oma arvamust avaldanud, nagu ma juba varem ütlesin. inimestel on õigus ka teistsugusele seisukohale, rääkida sellest ajaloolisest lõigust ja see oli oluline punkt, mida te rõhutasite, see ajalooline lõik nüüd moderniseeritakse, rekonstrueeritakse ja ma ütlesin seda ka sissejuhatuses. esimesest jaanuarist äh, toimuvad olulised arengud ja ma loodan väga, et see, see pika ajaperiood Äh, meil on kasutusel see ajalooline lõik ja seal lisandub äh, uus lõik, toimub. ja et arvestatakse ka neid keskkonnakaalutlusi, mida me varem mainisime. vastuseks härra Kolitšekile. ma vabandan, kas te võiksite oma küsimust korrata? ma panin selle küll kirja, kuid küsimus, kas te tõesti usute, et uuel valitsusel on võimalusi veenda suusaoru elanikke? teiseks, teine küsimus. milline saab olema selle koridori ühendus koridoriga, mis läbi Tšehhi Vabariiki, Poolat, Sloveeniat? ma vabandan. vastuseks esimesele küsimusele nagu ma juba paar minutit tagasi ütlesin, kuna ma tahan, olen kindel, et härra Monti poolt juhitav uus valitsus jääb samale seisukohale, ma kontrollisin seda üle ja uus valitsus leiab, et selle projektiga edasiminek on strateegilise tähtsusega. vastus teie küs-, teisele küsimusele ja see on võtmetähtsusega küsimus. loomulikult, kui lõik Sloveenia ja Ungari vahel suundub Ukraina piirile ja see arendatakse välja. kõik osad veel ei toimi, osa lõikusid ei ole elektrifitseeritud ja see tekitab teatud piiranguid. siis see mõjutab oluliselt ühendust põhjaga ja ma usun, et me oleme nüüd valinud komisjonis selle koridoripõhise lähenemise, mida komisjon toetab ja me loodame, et ka nõukogu ja parlament toetab komisjoni projekte ja seetõttu oleks võimalik pidada eh, tihedamat dialoogi nende kolleegidega, kes vastutavad põhjaregioonide projektide eest. ja ma mainisin seda, et Budapest etendab väga kriitilist tähtsust eh, Euroopa raudteevõrgustikus. Eh, see um, loob lisandväärtust tervele projektile. vastuseks härra Dantanile. tänan teid teie toetuse eest projektile Äh, Prantsuse valitsus on möödanikus olnud eeskujuks. Need kolm katsetunnelit on äh, valmis ja ma usun, et kergendusohe Prantsuse poolel on ka tulemas, et tingimused on täidetud ja nüüd võib käivitada projekti ja realiseerida see projekt suur tänu, härra Brinkhorst, ma tahan tänada kõiki kolme koordinaatorit, härra Ballast, härra Telitškat ja härra Brinkhorsti äh,. Äh, teie konkreetsete prioriteetsete projektide tutvustuse eest ja küsimustele vastamise eest ja väga stimuleeriva arutelu eest äh, meie transpordi- ja turismikomisjonis äh, äh, väga vähesed saavad sellega hakkama. kuid me teame, et teinekord on ka hingele hea äh, mitte nõustuda ja see on vaimule värskendav, nagu alati transpordikomisjonina. me alati ootame tulemusi ja see on meie jaoks võtmetähtsusega sõna delivery. me mõistame, et teil on teatud raskusi teatud liikmesriikidega. ka meie oleme frustreerunud. ja kahtlemata teie kolleegid homme äh, tõstatavad need küsimused uuesti kuid me peame edasi liikuma äh,, liikuma edasi, jooksma palli järele, lõppkokkuvõttes me jõuame ka väravani. no teinekord tuleb võib-olla ka ministritele koputada, et eesmärk saavutada. suur tänu teile ja kolleegidele et järgmisena on muud küsimused, sest homme mind ei ole, kui teil on midagi öelda muude küsimuste all, siis tehke seda palun nüüd, kui mitte, siis kuulutan tänase koosoleku lõppenuks ja meenutan teile, et äh, kohtume homme taas kell üheksa siin. alustame koordinaatorite Pat Coxi, Carla Peisiga ja lõpetame arvamuste vahetusega asepresident Kallasega kell kaksteist ja alates kella üheteistkümnest mu hea kolleeg, asepresident Riike juhib seda koosolekut. suur tänu